me jätkame oma täiskogu istungit. viimase äh, äh täiskogu istungi protokollid on äh, avalikustatud, kas kellelgi on kommentaare, ei ole, siis sellisena on protokoll vastu võetud. ma sooviksin lühidalt äh, teile teavitada, et ma tulin täna hommikul tagasi visiidilt Venemaale, see oli esimene kord, kui kaheteist aasta jooksul ähm, Euroopa Parlamendi president käis Venemaal, ma kohtusin äh, Vene-, Moskvas härra Medvedjeviga, ähm, härra äh, äh, välisministriga ja samuti energiaministriga. me rääkisime Euroopa Liidu Venemaa suhetest ja seda meie suhete kaasajastamise ja suhete kaas-, kaasajastamise raames. rääkisime ka inimõigustest, kohtusime kodanikuühiskonna organisatsioonide liikmetega, sealhulgas Memoriaali esindajatega, kes said e, Sahhrovi auhinna möödunud aastal e, minu külaskäigu ajal eskaleerus konflikt Valgevene ja e, Venemaa vahel gaasitüli raames kutsusin üles konflikti osapooli austama endale võetud lepingutes endale võetud kohustusi, tagamaks gaasivarustuse Euroopa Liidule. märkisin ka seda, et äh, vastavates äh, lepingutes Venemaa ja Valgevene vahel peaksid olema sellised sätted, mis tagaksid äh, gaasivarustuse Euroopa Liidule. gaasivarustus on meie jaoks prioriteetne küsi-, küsimus. ka nõukogu ja komisjon tegelevad selle küsimusega ja võib-olla nende esindajad võiksid äh, meile anda omapoolse ülevaate olukorrast ja arengutest. Äh, loomulikult äh, tegemist on pidevalt uueneva, areneva olukorraga, iga tund on meil uusi uudiseid, kallid kolleegid, Ehm, Indoneesia parlamendi liikmed on täna tulnud meile külla, nad on eh, külaliste galeriil täna kohal, tahaksin eh, tervitada tema ekstsellentsi härra Kemal Aziz Stamboli. delegacja Indonezji gości dziś w parlamencie w związku z siódmym Indoneesia delegatsioon on eh, siin täna seitsmenda parlamentidevahelise kohtumise raames Euroopa Parlamendi ja Indoneesia parlamendi vahel. Indoneesial on dünaamiline ühiskond ja õitsev majandus ning see riik mängib väga olulist rahvusvahelist rolli, eriti Kagu-Aasia rahvaste assotsiatsioonis. Indoneesia on esimene riik, millega Euroopa Liit ehm, allkirjastas ehm, koostöö ja partnerluslepingu novembris kaks tuhat üheksa mul on väga hea meel tervitada siin Indoneesia parlamendi esindajad meie hulgas. nüüd järgmised teadaanded. härra Mike Natras on lahkunud Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsiooni ning temast on äh, nüüd saanud fraktsioonilise kuuluvuseta liige alates kahekümne kolmandast juunist kaks tuhat kümme. madalmaade pädevad ametkonnad on teatanud mulle, et äh, äh, härra Pontesse asemele on tulnud härra Hartong ning äh, proua Hennis Blachardi asemele on tulnud härra, härra Mulder alates kahekümne teisest juunist kaks tuhat kümme. ma tervitan uute, kahte uute kolleegi meie ridades. suur tänu vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artikli kolmele lõigule kaks kuni äh, nimetatud kolleegide volitusi kontrollitakse ja võimalike vaidluste osas otsust pole langutatud, osalevad nimetatud kolleegid täievoliliselt Euroopa Parlamendi kõikide organite töös eeldusel, et on, nad on eelnevalt allkirjastanud kirjaliku deklaratsiooni, et neil pole ametikohti, mis pole kooskõlas Euroopa Parlamendi liikme statuudiga fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete sekretäriaat on, on edastanud mulle ka mõningad muudatused eh, komisjonides. eelarvekomisjoni tuleb eh, Lukas Hartong Daniel van der Stupi asemel. põhiõiguste eh, komisjonis tuleb Daniel van der Stupp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 saanud suure osa parlamendiliikmete toetuse ja seetõttu vastavalt artiklile sada kakskümmend kolm Euroopa Parlamendi kodukorrast ähm, vastav deklaratsioon avaldatakse ka koos kõikide allkirjastajate äh, nimedega äh, meie protokollis. järgmiseks äh, päevakorraks punktiks on Euroopa Ülemkogu ja Ülemkogu järeldused. see leidis aset seitsmeteistkümnendal juunil kaks tuhat kümme ja ma tervitan meie hulgas Euroopa äh, Nõukogu presidenti ja samuti Euroopa Komisjoni presidenti. suur tänu, et olete tulnud siia meiega kohtuma, me alustame kohe aruteluga. enne seda aga saab sõna härra Herman van Rompuy, palun. Mr austatud Euroopa Parlamendi president, austatud Euroopa Komisjoni president, kallid kolleegid. seekordne ülemkogu ko-, kokkusaamine oli esimene selline, mida ma presidendina juhtisin, mis ei olnud äh, erakordne.